väga selgeks selle, et Euroopa Liidu territooriumil tuleb rakendada Euroopa Liidu õigust. suur tänu, proua volinik! peaaegu saavutasime selle, et enne üht-teist saame koju. suur tänu, kolleegid, distsipliini eest, suur tänu äh, kõikidele kolleegidele, suur tänu ka tõlkidele, ütleb kõneleja Äh, jätkame koosolekut homme neljapäeval kella üheksast äh, üheteist viiekümneni ning äh, päevakord on Euroopa Parlamendi veebilehel olemas, head ööd kõigile!